palun võtke koht sisse. ja meie koosolek on alanud. Äh, tõlkidel on üks avaldus esitada ja mulle on öeldud, et kümme kolmkümmend lõpeb tõlge ja seega peame me küsimuste käsitlemises olema järjekindlad ja lõpetama õigel ajal. kuna tõlkide töötingimuste vaidlus on endiselt lahenduseta, siis äh, on välja kuulutatud vastavad tegevused, mis puudutavad näiteks seda, et koosolek lõpetatakse täpselt, et tõlge lõpetatakse täpselt ette nähtud ajal. vabandame ebamugavuste pärast, aitäh! kui vastuväiteid ei ole, siis äh, päevakorra saame me kinnitada. ja täpsustan, et äh, eelarve majanduskomisjoni äh, erakorraline koosolek toimub Strasbourgis. järgmisel nädalal ja ja nüüd äh, saame me minna IPPOL-i poolt tellitud äh, uurimuse juurde, mis puudutab EL-i ametite suurendatud tasudest saaduvat, saadavat võimalikku tulu. Deloittilt äh, telliti see uurimus ja täna on neil võimalus seda tutvustada ning äh, praegusel hetkel saamegi siis ülevaate nendest äh, tulemustest ja annan sõna siis äh, kolleegidele selle tutvustuseks. ja meie raportöör teemal on Jens Kaier, kes teeb sissejuhatuse, enne kui Jean-Jacques Lennon ja Mathieu Sonnier ja Terry Van Scholberg saavad sõna. Ähm, aitäh, härra esimees ametite rahastamise küsimus on meid painanud juba väga kaua. meil on päris palju probleeme näiteks agentuuride sissetulekuga, näiteks see Alicante amet, asuv amet mis teenib palju rohkem, mille tulud on palju suuremad, kui tal vaja on. ja seega tuleks mõelda, et seda raha tuleks kuskil mujal ära kasutada kasulikult. on ka teisi ameteid, mis tegelikult ei paku mingisugust teenust, mis saaks ka panustada teiste ametite rahastamisesse ametite eelarve osakaal üldisest Euroopa Liidu eelarvest on suhteliselt väike, aga kui me räägime üldiselt kokkuhoiust Euroopa eelarves, siis sageli vaadatakse just esimesena ameteid, sest neid on nii palju ja kõik ei teagi, millega nad tegelevad. alaline, alalise agentuuride raportöörina olen ma ka üritanud äh, agentuuride esindajatega leida lahendeid, äh, lahendusi selleks, kuidas äh, vähendada Euroopa eelarvepoolset rahastust ja leida uusi sissetulekuallikaid. nüüd palusime me Deloitil koos ametitega, agentuuridega koostada äh, põhjalikum uuring. mul on hea meel, et meeskond on täna siin, et tutvustada uuringu tulemusi. Merci, monsieur raportöör. suur tänu, härra raportöör ja nüüd saavad sõna meie eksperdid. võib-olla Thierry von Schubrek äh, siis asub ettekande juurde, palun. aitäh, juhataja, aitäh sissejuhatuse eest, aitäh, et annate võimaluse meil täna tutvustada uuringu tulemusi. tuletan meelde meie uuringu alla kuulusid kolmkümmend kolm detsentraliseeritud Euroopa Liidu ametit üle kolme miljardise eelarvega aastal kaks tuhat kaheksateist. täna annan ülevaate hetkeseisust tasude puhul, ametite puhul, ka väljavaade tulevikust, piirangud väljavaated, tulemused võtavad aluseks äh, mm, kirjanduse läbivaatamise, intervjuud sidusrühmadega, viisime läbi ka uuringu, äh, millele vastasid enamus ametites kakskümmend neli kolmekümne kolmest täpsemalt ja toimusid ka põhjalikud arutelud kuue Euroopa Liidu ametiga, mille ma just üles lugesin äh, toiduohutuse, turgude, kemikaalide, transpordi valdkonnas. uuringu kontekstis pöörasime tähelepanu kahele tegevusliigile, kõigepealt tegevused, mis puudutavad lubade andmist, registreerimist, heakskiitude andmist, erandeid, ehk neid tegevusi, mille eest saab tasu võtta. see hõlmab kolmkümmend neli protsenti Euroopa Liidu ametite tuludest ehk natukene rohkem kui miljard eurot aastas kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveprojekti põhjal. Ehm, ametite tegevuse iseloom ehm, määrab ära võimaluse tasudest tulu saada. Need ametid, kes teostavad järelevalvet, nendel on rohkem potentsiaali loomulikult kui ametitel, kel sellist eh, funktsiooni ei ole. ja eh, IPO SRB eh, on äh, täielikult äh, tasudest töötavad ja teised osalised, näiteks ESA kuuskümmend kaheksa protsenti äh, aastas saadakse lõivudest tasu mm, osa, ESMA saab näiteks kakskümmend kuus protsenti ameteid, millel ei ole järelevalvepädevust, vastavat võimalust ei oma ja vaatasime ka teist liiki tegevusi, mis puudutab osutatud teenuste eest võetavat tasu see hõlmas kümme tegevust, näiteks kirjastamine, koolitus, andmetööstlus eh, ja nii edasi. üheksateist ametit näevad hetkel ette võimaluse võtta tasu välissidusrühmadelt selliste teenuste eest, aga täna vaid neli neist kasutab sellist rahastamisvõimalust. Need CDFOP, EASA, EMA ja Eurofound on need, kes seda kasutavad oluline märkida seda, et hetkel need tegevused toovad sisse vaid null koma null kaks protsenti kogu ametite eelarvest ehk vähem kui miljoni. samas potentsiaal laiendada sellist rahastust on piiratud, paljudel juhtudel need tegevuse liigid, neid peetakse avalikuks hüveks või teenuseks, mida tuleb rahastada Euroopa Liidu eelarvest ja ka nende tegevuste maht on suhteliselt piiratud ning rahastuse mõttes äh, ebapiisav, sest äh, esiteks see puudutab väiksemaid summasid ja samas ka sissetulekut, mis ei ole väga stabiilne ja etteennustatav oma loomult. õppetundidest, mis välja tulid uuringu käigus, kõigepealt tahaksin märkida seda, et see, eh, kuidas vähendada survet Euroopa Liidu eelarvele või, või suurendada ametite eh, eelarvet eh, kombineerituna kõikide sidusrühmadega võib kaasa tuua selle, et tasud suurenevad või võib kasutada ka grante, sissemakseid kolmandatest riikidest, EFTA riikidest, kandidaatriikidest lähiaastatel, nii et seda võiks kaaluda. samas on oluline märkida seda, et ametite tulud eh, tulevad jätkuvalt põhiosas Euroopa Liidu eelarvest. praegune ehm, süsteem ei ole kaalunud võimalust suurendada tasude mahtu ja mõningad ametid saavad toetust ainult eh, eelarvest, nagu ACRF ka, kuigi nad on käivitanud, tulen hetke pärast selle juurde tagasi, algatused selleks, et tasude põhjal tulusid saada, on eh, sinna veel väga pikk maa minna. me teame, et lõivupõhine süsteem ametite puhul ei taga nende suutlikkust eh, täielikult oma ülesandeid täita. Ehm, see toodi välja ka Euroopa Parlamendi poolsest, eh, poolses eelarvele heakskiidu andmises aastal kaks tuhat viisteist. Eh, tasude süsteemil on nii eeliseid kui piiranguid. mis puudutab eeliseid operatiiv- ja eelarve seisukohast lähtuvalt, siis üldiselt leitakse seda, et tasud äh, toovad ametid äh, turule lähemale, nad peavad äh, reageerima kiiremini sidusrühmade vajadusele, see aitab paremini eelarve täitmisele kaasa ja aitab ka ressursse paremini jagada, on teatud piiranguid, kõigepealt personali seisukohast lähtuvalt tasude põhjal rahastamine ei taga stabiilsust, stabiilsemat ametikohtade jagamise plaani ja see tähendab seda, et, et ametite eelarve de facto ei pruugi suureneda. ükskõik millist tasuhaldussüsteemi ka ei valitaks, kas siis otstarbelised assigneeringud või, või eelarvestamine põhine lähenemisviis, siis oluline on pöörata tähelepanu ehm, sellele, et tuleb saavutada tasakaal läbipaistvuse ja mm, tasude haldamise keerukuse vahel. IT-kulud võivad olla märkimisväärsed ehm, millega tuleb arvestada tasude haldamise süsteemis ja nii komisjon kui eelarvehaldussüsteem soovitavad lihtsamat haldussüsteemi selleks, et mm, kogu aeg kulusid maksimaalselt tasude haldamise süsteemi puhul nüüd tulles üksikasjade juurde, üldiselt ametid, kes teostavad järelevalvet, seiret, registreerimist, näevad potentsiaali, et oma eelarvet rohkem rahastada tasude põhjal, samas äh, tasude kasv äh, ilmselt ei ületa kolme protsenti ehk äh, praegune kolmkümmend kolm protsenti tasude rahastusest võib tõusta umbes kolmekümne seitsme protsendi peale, sõltuvalt algatuste arvust. Ehm, see graafik, mis teie ees praegu on, too annab ülevaate võimalikust tulevus, tulevikust võib-olla see on protsent abikõlblike tegevuste puhul ametitel. Ehm, y telg keskendub äh, elementidele, mis on seotud äh, tasude kehtestamise teostatavusega, ma räägin siin poliitilisest äh, soovist, õiguslikust alusest, komitee menetlusest, tööstussektori mm, soovist osaleda ja mm, siin on näha see finantspotentsiaal eh, tasude suurendamise puhul. kui vaadata mm, hetkeseisu, siis roheliste mullikeste sees on välja toodud ametid, mille puhul on eh, status quo ehk täiendavaid eh, tasusid ei ole oodata, mis ei tähenda seda, et status quo jääb ka tasude puhul kehtima nende ametite puhul, kui näiteks võtta EKA siis hetkel ei ole mingeid algatusi kavas uute tasude kehtestamiseks EKA puhul, aga eh, tööstusharu tasud EKA-le võivad lähiaastatel väheneda umbes poole võrra võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tasemega ehk üldine kolmeprotsendiline kasv, mille me oleme välja arvutanud, eh, tasakaalustab selle vähenemise, mis on eh, ette nähtud EKA-s teiste ametite potentsiaal on lihtsalt suurem. Need on need, mis me oleme välja toonud siin punase, sinisega, siin on terve rida ameteid, mis võivad tasude põhist tulu mm, suurendada, näiteks EASA, äh, näiteks mm, droonide reguleerimise valdkonnas võidakse täiendavaid tasusid äh, kehtestada ka ERAS, neljanda raudteepaketi seetõttu EBA, JOPA ja ESMA puhul on tegemist ametitega, kes lähevad üle liikmesriikide poolselt äh, kaasfinantseerimiselt tasude peale. Äh, on ametid, kes praegu kaaluvad võimalust äh, võtta kasutusele tasupõhine lähenemisviis nagu ASER, kes on terve rea tegevusi välja toonud ja annavad ette viiekümne protsendilise tasupõhise eelarvestamise tulevikus. mõeldakse ka samade asjade peale EFSA-s, taaskäivitada mõttetegevus, võtta kasutusele tasud selliste teenuste puhul nagu teatud pilv, andmetöötlus, järelevalve, tegevused. siin tuleb silmas pidada seda, et aastal kaks tuhat kaksteist oli juba algatus, viidi läbi mõjude hinnang tasude osas ja toona leiti, et EFSA puhul tasusid ei rakendata. ja nüüd EMSA, see amet on öelnud, et võib-olla äh, nad saavad endale järelevalve ülesande, kui poliitiline otsus äh, liigub seda teed. kakskümmend üks ametit, keda me uurisime, ei kaalusid, ei kaalunud äh, võimalust kasutada tasudepõhist rahastamist tasudepõhise rahastamise potentsiaal eh, on, jääb vaid osul, osaliselt kaalumisele MFF-i puhul, kuna siin on vastuolulisi eh, aspekte, näiteks kaudsete kasusaajate puhul, EBA, EIOPA ja ESMA eh, puhul. Euroopa Parlament soovib ilmselt septembris siin selgust tuua ja lisaks sellele, nii nagu ma varem juba mainisin, on edasiminek erinevates faasides, erinevatel juhtudel, nii nagu siin slaidil on näha. põhimõtteliselt EFSA ja ASER on äh, väga algses etapis alles oma ametis aruteludes. samas on teisi ameteid, kes on jõudnud komitee menetlusse ja nüüd äh, uuringu tulemused, kokkuvõtted, oluline märkida seda, et enamus Euroopa Liidu ameteid, kellel on sellised tegevused, mille eest on võimalik tasu saada, juba kasutavad seda võimalust, kolmkümmend neli protsenti ametite eelarvest on see maht umbes miljard. tasudepõhise tegevuse osakaal märkimisväärselt ilmselt ei suurene, on teatud ameteid, mille puhul võib kehtestada tasud, et siin potentsiaali on ja on käivitatud ka mitmed algatused, eh, tasudepõhise rahastamise piiratud potentsiaal. Eh, seda eh, paljud sidusrühmad ei, ei kaalu, leitakse, et ametid täidavad oma ülesandeid rahuldavalt ka praeguse tulevase rahastamise põhjal. kõigele vaatamata, kui on selliseid tegevusi, mille eest on võimalik tasu saada ja mille eest hetkel tasu ei küsita tänasel päeval, et siin tõesti tasuks kaaluda võimalust kehtestada tasud, arvestades seda, et tasude võtmise süsteemi eelised kaaluvad üles võimalikud puudused. kui luuakse uusi ameteid või, või kaalutakse uusi ameteid, siis tuleks kaaluda ka võimalust kohe algusest peale kehtestada tasud ja mm, finantsregulatsiooni raamistiku ühtlustamine aitaks kaasa sellele, et, et halduskoormus ei suureneks ülemäära. ja lõpetuseks on oluline märkida ka seda, et e, kõik ebavajalik keerukus, mis on süsteemidega seotud, et seda tuleks vältida nii palju kui võimalik sellega ma lõpetan oma sissejuhatava sõnavõtu ja olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu selle tutvustuse eest, pöördun nüüd meie raportööri poole, härra Kaier, kas teil on mingeid tähelepanekuid? jaa, äh, aitäh, tõesti on ja kannan nad hea meelega ette. siin uuringus on äh, nii mõndagi, äh, mida me saame oma tulevases töös siin komisjonis ära kasutada. siin on äh, võimalik näha, millises suunas võiks laiendada seda tasudepõhist rahastamist. minu jaoks on natukene pettumust valmistav see, et me üle kolmekümne seitsme protsendi ei saa, ma oleksin soovinud natukene rohkem, aga kui on nii, siis las ta olla. teiselt poolt on rahustav see, et me oleme seda potentsiaali juba päris palju ära kasutanud see, et kaks ametit juba midagi sarnast teevad, siis seda saab ka tulevikuks ära kasutada. kaks asja siin uurim-, uuringus olid väga olulised, sest nad mängivad ka meie komisjoni aruteludes hiljem rolli. see niinimetatud parempoolne osa meie kojast pidevalt muretseb selle üle, et me ei kasuta ära piisavalt seda tasude süsteemi ning siis arvatakse, et nad peaksid lähenema turgudele, need ametid, nad peaksid rohkem arvesse võtma sidusrühmade vajadusi. see on seotud parema koostööga ametite ja sidusrühmade vahel turul. Äh, äh, seega äh, kolleegid paremalt poolt, liberaalid ja kristlikud demokraadid tundub, et peavad seda mantrat kogu aeg kordama Eh, et eh, need turud peavad kuidagi aitama neid eh, agentuure. teiselt poolt ning ma võtan seda etteheidet ka tõsiselt, et see on seotud ametite sõltumatusega, kui me räägime nendest tasudest. selle üle ei tohiks ka sidusrühmad muretseda, nendes kahes küsimuses ma öö, öö, sooviksin teilt lisainfot, kas te uuringus ka selle kohta midagi rohkem teada saite? mõned teie ettepanekud vajavad reageerimist. ja siin on teatud põhjendused, mida ma väga hästi ei mõista, et teada, kas on äh, need äh, maksed on kuidagi seadnud ohtu sõltumatuse. ja kas see tähendab, et äh, maksumaksjad on justkui oma sõltumatuse kaotanud selles osas? aga kui tegemist on mingi määruse raames tehtavate maksetega, ma igal juhul ei saanud väga hästi äh, aru, miks me piirdume kolmekümne seitsme protsendiga ja järgmisena proua Kressle. aitäh, meie mantra äh, on, äh, on, et ei, meid ei huvita, palju see ma-, kõik maksab, peaasi, et keegi teine selle kinni maksab. ma ei ole päris täpselt nüüd aru saanud, milline on see öö, äh, ametite, mõju ametite eelarvele meie üldine eelarve äh, agentuuride puhul minu arvates peab meil olema keskne järelevalve, loomulikult läbi eelarve saame me äh, teatud määral ähm, järelevalvet äh, läbi viia eelarve täitmise kinnitamise läbi, siis nende tasude proportsionaalsust, te uurisite seda ka, aga kahjuks ma, mul polnud aega seda uuringut äh, läbi lugeda. ning siis see tasude suurus, mõne puhul, äh, EKA puhul näiteks olid tasud liiga kõrged, mille üle protesteeriti ning siis neid tasusid ka vähendati, ehk siis see süsteem võib toimida küll ning siis see suurte ja väikeste äh, poolte äh, tasakaal, sest suurtel on ju lihtsam neid tasusid maksta kui väikestel ning kuidas saab äh, siin ka teatud äh, kaitsemeetmeid paika panna. meil võib tekkida siin suur huvide konflikt, kui äh, me selle tasude süsteemi äh, järelevalveametitele ka sisse toome. seega palun kommenteerige seda. härra Rüübik, palun. aitäh. see on päris huvitav valdkond, see Euroopa Liidu agentuurid, sest nad on ju ajalooliselt kasvanud, kelle, äh, neil on tekkinud erinevad ülesanded. kui nüüd öö, äh, vaadata seda, kuidas äh, sissetulekute süsteemi parandada, siis tuleb silmas pidada ju, et agentuurid on väga tugevad, sest nad genereerivad palju uusi teadmisi ning seeläbi tekib palju uut Euroopa lisaväärtust me peame mõtlema, kuidas neid paremini omavahel ühendada, nende tegevust harmoneerida, võib-olla peaks olema mingisugune ühine rahastusalus nende jaoks, selle üle tõesti peaks järele mõtlema ning siis tuleb ka mõelda selle üle, kuidas parandada kommunikatsiooni agentuuride vahel. ma kohtusin ka paljude agentuuride esindajatega seal oli umbes nelisada agentuuride töötajat kohal ning siis ma küsisin, kas keegi teist teab ka mõnda muud Euroopa agentuuri. sa, mõned teadsid umbes viite agentuuri. mõned teadsid umbes kümmet agentuuri. ja see oligi kõik. seega meil on probleem selles, et agentuurid omavahel e, ei oma seal sellist head koostööd. see e, koostöö, e, sihipärane koostöö peaks kindlasti paranema. näiteks ESA ja ENISA. kui meil on digitaalne siseturg, kui me seda soovime ja intelligentset võrku, siis need kolm agentuuri peavad kindlasti üheskoos töötama. aga siin ei ole mingisuguseid koostööstruktuure olemas, ei ole mingisuguseid kommunikatsioonistruktuure, struktuure. minu arvates on siin äh, hädasti vaja äh, uurida, kuidas Äh, äh, tagada äh, suurem mõjukus agentuuride puhul, aga teiselt poolt, kuidas parandada nende omavahelist koostööd. mina näen seda alati nii, et mida kasu, tähtsam see amet on, selle, seda tähtsam on rääkida ka selle ameti tasudest ning me peame vaatama, millise, kuidas tõesti parandada seda kommunikatsiooni osa. kuidas me ka saame parandada selle kohta, et kommunikatsiooni, mida need ametid täpselt teevad ja kuidas nad meile kasu toovad, see on, oleks ka väga oluline, eriti praegu ennem Euroopa valimisi, aitäh. Merci, monsieur de. aitäh, härra Dupree, palun järgmiseks. suur tänu, esimees võtan äh, kokku äh, teemad ja vastan ökonoomselt äh, härra Kaieri märkusele, see ei ole teemaga, millega me täna tegeleme. nüüd, mis puudutab neid ettepanekuid, tuluprotsent kolmekümne neljalt kolmekümne seitsmele minek, millest see tuleneb, kes on selle analüüsi läbi viinud ja millised on need parameetrid, mille põhjal öelda, et äh, sama palju ei ole võimalik teha varasemaga ja mida objektiivselt see endaga kaasa toob, see on minu esimene küsimus, tahan siin konkreetset summat selle tulemuse kohta ja teine küsimus, analoogia liikmesriikidega, kus meil on Maksuamet, kellel on pädevus maksude kogumisel erinevates valdkondades ja praegusel hetkel on nii, et iga amet peab ise korraldama oma maksukogumise süsteemi. ehk siis nende tasude kogumise süsteemi nendelt, kellel see kohustus lasub, kas te olete seda analüüsinud? ja sama küsimus nagu härra Rüübikil. milline oleks see võimalus saada selline laiem väljaõppesüsteem? meil on äh, personalisüsteem, ähm, eelarve ja lisaks siis see tasude kogumine, kas on mingi alternatiiv, mis oleks majanduslikult võib-olla palju tulusam, äh, samas olles sama tõhus ja mis maksaks vähem Thank you, uh, Mr President um.... aitäh, esimees härra Debrem. tõepoolest esitas ära minu esimese küsimuse, et um, kui suur on siis arvandmetes see summa, mis tuleks Euroopa Liidu eelarvesse, tahaks teada, milline see on konkreetne summa. aga rääkides asja ideoloogilisest poolest, härra Geri juba tõstatas selle küsimuse, nimelt äh, ametite sõltumatus ja selle potentsiaalne ohtupanek tasude võtmisel. järgmine ideoloogiline samm viitab sellele, et regulatiivne funktsioon, mida ametid täidavad, et ähm, see võiks muutuda paremaks, ametid saaksid kasu sellest, kui, kui see funktsioon äh, suunatakse erasektorile ja ka see looks konkurentsivõimelisema raamistiku regulatiivsete ülesannete täitmisel. kui keegi arvab, et see oleks väga tark mõte, siis mina, mina küll mm, hoiataksin mitte seda teed minema. see pigem eh, seab tõsiselt ohtu regulatiivse funktsiooni ja suutlikkuse eh, pakkuda konkurentsivõimelisi nii-öelda teenuseid ametit, kes võtavad tasusid teenuste osutamise eest sektorile, siis nende tasudega peavad kaasnema väga selged tegevusnõuded, et need, kes teenust saavad, teavad, mida on oodata sellelt ametilt, selle asemel, et nad täidavad mingit kauget bürokraatlikku funktsiooni, mille eest tuntakse, et tuleb tasusid maksta ja lubage küsida veel ekspertide käest, et kui jutt käib võimalikust tulevasest uuest tasust, siis milline on nii-öelda tasuvusperiood, sest kogu haldusaparaadi muudatus kindlasti toob kaasa kulutusi. nii et milline on see kulude pool, nii nagu härra Debre ütles, et kolmekümne kolmel ametil on äh, kõigil äh, nii-öelda oma süsteem, raamatupidamissüsteem, tasude kogumissüsteem, suur bürokraatia, võib-olla on võimalik seda kuidagi tõhustada ja siin kokkuhoidu saavutada. siin, madam Toma. proua Toma, palun. suur tänu, esimees. ma ei ole kindel, kas me räägime siin ühest ja samast asjast kas need tasud on äh, sõltumatu teenusest, mis ei ole proportsionaalne, mis on lihtsalt fikseeritud ja mida maksavad äh, kõik, kes ametiga seotud on või selle tegevusest kuidagi kasu saavad, siis ei ole mingisugust probleemi tegemist on fikseeritud ähm, summaga ja mis lõppude lõpuks äh, ametivalikuid ei mõjuta. aga samas, kui on tegemist teenusemaksuga ehk siis mille eest saadakse vastu teenust, mis on proportsionaalne teenusega või äh, tööajaga, mis ametil äh, selle osutamiseks kulub või proportsionaalne ettevõtte suurusega, ükskõik kuidas, siis sellisel juhul on see teistsugune, tegemist on teistsuguse lähenemisega ja kahjuks äh, me oleme näinud, härra Depress ei ole ideoloogiline küsimus, me oleme seda kogenud mitmel korral äh, väga tulemuslike institutsioonide puhul kellel ei ole olnud äh, piisavalt eelarvevahendeid kes on pidanud äh, selliseid tasusid koguma ja me oleme näinud, et mingisel hetkel, kuigi tegemist ei ole ideoloogilise küsimusega, siis äh, ameti e-, eesmärgid on muutunud, sellepärast et oma finantseerimiseks on äh, üldhuvi põhimõte jäänud kõrvale, mis ei ole olnud tulus ja on keskendatud, keskendutud pigem tulusamatele teenustele, mis annavad finantsvahendeid ning järk-järgult on mitmed institutsioonid, näiteks Prantsusmaal on, ma räägin see, sellest, mida ma tunnen, härra Dupre, andke andeks, teil on samuti õigus rääkida sellest, mida teie teate ja progressiivselt on need ähm, äh, institutsioonid loobunud oma üldhuvi äh, eesmärgi täitmisest ja mul on nüüd küsimus, kuidas saab teha nii, et oleks võimalik äh, maksta äh, ja lõppude lõpuks on ju tegemist otsese teenuste kasutamisega, nende teadmiste, nende tulemuste kasutamisega, kuidas teha siis seda nii, et ühest küljest oleks tagatud see üldhuvi missioon, et äh, tegemist ei oleks ainult mingi tulu teenimisega ja et ei kaoks see üldhuvi aspekt see, mis puudutab äh, seda protsendimäära kolmkümmend seitse, jah, see on oluline, aga kuidas äh, minu arvates äh, defineeritakse seda tasu kogumist, kas tegemist on teenuse eest maksega või tegemist on tasuga kõikide ettevõtete poolt, mis on ühesugune, ilma arvesse võtmata, milliseid teenuseid selle eest on saadud, aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole praegusel hetkel kolleegide poolt ja kui ka mina võiksin sõna võtta, siis et olukorda selgemaks muuta, kui tegemist on võib-olla ka äh, sõnaliste küsimuste. selleks, et illustreerida olukorda ja eesmärgi suunas liikuda nende ametitega äh, ja selleni alati ei jõua läbi nende akronüümide ja lühendite, mis muudavad teksti keerulisemaks ja mulle tekib küsimus, miks piirdutakse see, mis, miks see protsendimäär on kolmkümmend seitse, mitte kolmkümmend neli? ja võib-olla härra Urel võiks meile öelda, milline on komisjoni analüüs selle olukorra kohta? aitäh, esimees. tahaksin kõigepealt äh, tänada raportööri härra Kaierit ja kogu komisjoni algatuse ülesnäitamise eest sellise uuringu vastu, mis tekitab parema ülevaate, aitab paremini mõista seda keerukat teemat nagu eh, tasude põhine ametite rahastamine. saan aru, et, et me oleme valmis kaaluma täiendavaid võimalusi, kuidas rohkem tasude põhjal eh, ametite tegevust rahastada, et et vähendada survet Euroopa Liidu eelarvele, selles osas on tõesti see uuring väga väärtuslik eh, sisend. siiski on oluline meelde tuletada, nii nagu proua Kressle ütles, et eh, tagada tuleb eh, hästi töötav, toimiv valitsemissüsteem, selleks et tasude süsteem jääks kontrolli alla ja et vältida võimalikke huvide konflikte Eh, mis puudutab horisontaalset lähenemisviisi tasude võtmise puhul, siis komisjon eh, sooviks eh, tähelepanu pöörata sellele, et ametid reguleerivad väga erinevaid sektoreid ja seetõttu tasude kehtestamine peab arvestama sektorite omapärasid. võtame teadmiseks järelduse, et tasude laiendamise potentsiaal on piiratud, et võiks kaaluda alternatiivseid rahastamisvõimalusi nagu kasutajate tasud, väärtuspõhine tasude määratlemine. miks me peame seda väärtuslikuks, et seda edasi analüüsida? loomulikult tuleb arvestada õiguslike tagajärgedega Euroopa Liidus, kui võetakse tasusid, mis nii-öelda meenutavad makse. ja lõpetuseks viimane märkus, see on seotud äh, uuringus välja toodud teemaga, et ametikohtade kava süsteem muudab liiga jäigaks eh, tasupõhise süsteemi. selles osas jah, tõepoolest teatud jäikus on, aga me leiame, et see on põhjendatud. tasudepõhised tegevused eh, võivad olla oma loomult väga volatiilsed ja seetõttu on ääretult oluline olla väga ettevaatlik eh, ametite loomisel, ametikohtade loomisel, Deloitte uuring tõi näiteks EKA tasude taseme, mis ootuste kohaselt lähiaastatel märkimisväärselt vähenevad ja tuleb vaadata, kuidas siis äh, hakkama saada selle vähenemise mõjudega äh, personali hulgale nii et meil on vaja tasakaal leida siis toetustest eh, Euroopa Liidu eelarvest. Eh, tundub, et tasupõhised eh, tegevused esmapilgul oleksid nagu tasuta Euroopa Liidu eelarvest, aga pikas perspektiivis nii ei ole, kuna tekivad pensionikohustused, personali pensionikulud kaetakse Euroopa Liidu eelarvest. seda silmas pidades komisjon suhtub väga ettevaatlikult, vaatab, milline on ametite Äh, ametikohtade kava areng ja viib läbi ka omapoolse katseprojekti. veel kord palju tänu selle väga huvitava uuringu läbiviimise eest. Merci, monsieur Urel. suur tänu, härra Urel. oleksin andnud veel sõna ametite esindajatele siin, aga kahjuks on meil ajapiirangud, aga äh, palun neil kirjalikult oma arvamust avaldada, kuidas Äh, oleks võimalik ette näha täiendavat tasude teemat, sest igasugused need äh, sellised lähenemised äh, mõjutavad eelarvevahendeid ja annavad parema paindlikkusega ja seega on vaja ka selgelt välja tuua, et igal ametil on oma lisandväärtus ja täidetakse konkurentsivõimelise tõhususe ja teadmiste kriteeriume ja nüüd saab sõna, annaksin sõna äh, härra Thierry Van Shorbrugile, sest kolm minutit ainult, meil on väga suur ajapiirang. aitäh, püüan äh, kolme minuti jooksul siis äh, vastata kiiresti kõikidele küsimustele, mis puudutab äh, kommentaare koostöö tugevdamise kohta, et olla proaktiivsem tööstusharu suhtes, selle see tuli välja ka mm, meie kontaktides ametitega mm,. nii et sellest oleks tõesti abi. Ehm, korduvalt kommenteerida sõltumatuse küsimust, ka mm, varasema uuringu käigus äh, tuli see välja ja juhtumipõhiste uuringute puhul ametitega mm, ei äh, räägitud probleemidest, et kui luuakse või et tekib, äh, seatakse ohtu äh, Eh, sõltumatust tasudepõhise süsteemi puhul. Eh, küsiti summadest, et praegu on kolmkümmend neli protsenti ja potentsiaal, tähendab, potentsiaal on eh, vaid kolm-neli protsenti. et millised, milline see oleks absoluutarvus, arvudes üheksakümmend üheksasada tuhat või kuni üks miljon annab see juurde tasudest ametitele, sõltuvalt tõlgendusest piiratud, et kas kolmkümmend neli protsenti, protsendilt kolmekümne seitsmele protsendile minek on väike või mitte. kõik on seotud järelevalve, seiretegevusega, STALIK-i tegevusega, nii nagu ma ütlesin, teatud ametite puhul, enamuse ametite puhul sellist seost ei ole sellist teenust ei pakuta, seetõttu ka puudub potentsiaal muu rahastus, mis on seotud eh, teenuste eest tasudega, siis nende teenuste iseloom on väga piiratud ühelt poolt, siit ei saa tekkida suuri tulusid. ja sellise rahastuse prognoositavus on väga piiratud ehk potentsiaal on väga madal. Eh, raamfinantsmääruse kohta käinud kommentaar, uuring ei näita, et peaks olema tsentraliseeritud järelevalvet ametite üle, uuring ei näita, et peaks ette nägema eelarve täitmise heakskiidu. me lihtsalt pakkusime välja, et võiks ühtlustada teatud põhimõtteid, mis on tasudega seotud, selleks et lihtsustada süsteemi esitati küsimus ka proport-, tasude proportsionaalsuse kohta, kas tasud on proportsionaalsed osutatud teenustega. me oleme lihtsalt esitanud komi-, kommentaari, et enamusel juhtudel on tasud seotud kuludega, mitte et kõik tasud oleksid kulupõhised, aga enamikel juhtudel on see seos olemas, et tasu suurus peegeldab eh, kulusid eh, mis kaasnevad teenuse osutamisega. nüüd küsimus äh, väikestest ja suurtest äh, ettevõtjatest. me oma uuringus seda teemat ei uurinud, aga kõik äh, ametite mm, tasude määrused võtavad aluseks erinevad tasemed väiksematele, VKE-d saavad sooduskursi selleks, et vältida moonutusi turul ja selleks, et vältida seda, et väikseid äh, koormatakse ülemääraselt, esitati küsimusi ka ametitevahelise koostöökultuuri kohta. pean ütlema, et äh, ka seda aspekti me käesolevas uuringus ei analüüsinud, seetõttu on mul raske seda küsimust kommenteerida. esitati kommentaare ka potentsiaali kohta ühtlustada lõppkokkuvõttes äh, tasude kogumine, kui ma nüüd õigesti aru sain, igal ametil on oma tasude kogumise süsteem. siinkohal on oluline märkida, et tasupõhise süsteemi äh, iseloom on väga erinev, kui võrrelda SRB mm, tasude kogumissüsteemi mõningate teistega, siis on olukord väga erinev. nii et osapooled on erinevad äh, kalkulatsioonimehhanismid on erinevad eh, tasude määratlemisel. nii et teatud ühtlustamine võib-olla on võimalik, aga samas tuleb aru saada, et see, kuidas tasusid arvestatakse ja kes on need sidusrühmad, kellele arve esitatakse, need on väga erinevad. ja ma olen nüüd vist oma kõneaja kõik ära kasutanud, teie kommentaar, mis puudutab eh, leksikoloogiat, eh, leheküljel kuus aruandest leiate mm, selle teabe, mis teil vajaka oli. aitäh! igal juhul tean, et äh, survestasin teid siin vastama ja juhul, kui teil on veel midagi lisada, siis tehke palun kirjalikult, meiega on äh, teavitan kolleegidele, kes ei olnud siin alguses kohas, et äh, tänu Eh, sellele, et eh, tõlgid eh, streigivad ja aga samas on neid sunnitud tööle tulema, siis lõpetatakse hääle, tõlge täpselt ette nähtud ajal. aitäh, daamid ja härrad, väga palju ettepanekuid seoses eelneva teemaga, mis kindlasti mõjutavad oluliselt meie eelarvevahendeid. Chers collègues, je vous invite à glisser votre carte euh, nii, palun nüüd äh, pange oma hääletuskaardid äh, sisse ja teeme läbi äh, ühe katseversiooni sellega. kas kõik on hääletanud? tundub, et mitte hääletus on lõppenud. ja asume nüüd äh, hääletamise üle, juurde. E, esimest katkestatakse. vabandust, aga mul ei ole hääletuskaarti, aga äh, kasutan oma kätt oma meelsuse näitamiseks ja kolleeg võtsin selle teadmiseks kas te olete valmima, valmis hääletama kaks tuhat üheksateist aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks kaksteist juuli ja see puudutab siis kaks tuhat üheksateist aasta eelarvet. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu. kontrollime seda, viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuidas teie hääletasite, proua? igal juhul on see tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud. head kolleegid, palun tõstke korralikult kätt. mulle tundub, et tagasi lükatud, äh, aga kontrollime muudatusettepanek kolmteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm ja kakskümmend neli poolt, vastu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 kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaks, kolmkümmend, kes on poolt vastu. erapooletud kontrollime. tõesti oleks tore, kui te kõik korralikult oma kätt tõstate, tõstaksite, hääletus on alanud. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis on tagasi võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus on lõppenud, nelikümmend poolt, üksteist vastu, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse suulise muudatusettepaneku raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa pool, suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend on tagasi võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. proua Vaidere. D'accord. C'était le 72 see oli nüüd seitsekümmend kaks, nüüd äh, kakskümmend kolm äh, poolt vastu, vastu võetud, äh, seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt va, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt. vabandust, see langeb ära. sada kaheksa langeb ära, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, soovitakse kontrollida andke andeks, soovite kontrollida FEM üks hääletus on alanud. Le scrutin est clos. hääletus on lõppenud. Il est repoussé par quatorze voix, peut-être quinze. tagasi lükatud. nüüd äh, teksti osas tervikuna nimeline hääletus on alanud Tout le monde a voté kas kõik on hääletanud? ei. üksteist ei ole hääletanud. me ei saa lõpetuseni oodata, hääletus on lõppenud. E, vastu võetud kakskümmend poolt ah,. proua, te olete nüüd oma hääletuskaardi saanud, väga hea. Pardon? Naturellement ja loomulikult õnnitlen nüüd meie raportööri härra Viotit. sellise hääletusega ei ole kindlasti raskusi meie arvamust nõukogule avaldada. tegemist on väga paljutõotava tulemusega. ja liigume nüüd edasi kaks tuhat kaheksateist aasta üldeelarve paranduseelarve projekt number kolm see puudutab Türgi pagulasrahastu pikendamist. niisiis, kui äh, sobib, siis võib-olla võiksime kaks kuni seitse hääletada plokina, vastuväiteid ei ole. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud neliteist kaheteistkümne vastu kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud tekst tervikuna hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend, nelja vastu, palju õnne raportöörile. ja nüüd annaksin sõna raportöörile, mis puudutab äh, muudatusi. aitäh, esimees täna hommikul on meil viis ümberpaigutamistaotlust teeme ettepaneku erakorralise abi reservist ümber paigutada aba, abi humanitaarabi reale selleks, et mitmed eh, riigid hõlmata, kus on olnud eh, looduskatastroofe, elanikkonna ümberpaigutamist kokku sada kakskümmend miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutest ja maksete assigneeringutest. austatud esimees, räägin neist kõigest üheskoos, tegemist ei ole problemaatiliste küsimustega teen ettepaneku neid üheskoos hääletada. kõige esimene ümberpaigutamise otsus number kaks komisjoni poolt puudutab Etioopiat. hinnangute kohaselt üks koma neli miljonit eurot on see sisepõgenike arv maist kaks tuhat kaheksateist. kuulutati välja erakorraline olukord ja kolmkümmend viis miljonit eurot, teen ettepaneku, võiks üle kanda erakorralise abi reservist Äh, selleks, et kasutada seda huma-, humanitaarabi andmiseks, sealhulgas äh, sisepõgenikele, inimestele, kes hetkel toetust ei saa. Ehm, see on mõeldud äh, mittetoidu jaoks, varjupaiga mm, mm, ehitamiseks, vesi, kanalisatsioon, haridus ja, ja muu selline. teen ettepaneku toetada seda toetuse kandmist Etioopia kannatajatele test number kolmteist puudutab Kongot, kus oli Ebola puhang. ja ähm, vägivald on eskaleerunud kakskümmend viis miljonit eurot läheks nendele inimestele, kes äh, on kannatanud Ebola mm, käes ähm, ohvritele ja ka selleks, et äh, võimalikult kiiresti diagnoosida. ja edasi Sudaan, humanitaarabi vajavate inimeste eh, arv on viimastel kuudel ühe koma kuue miljoni võrra eh, suurenenud ja teeme ettepaneku teha kümme miljonit kättesaadavaks selleks, et eh, tegeleda halveneva julgeolekuolukorraga. raha suunatakse ka sellele, et anda toiduabi otsus viisteist puudutab Tšaadi, Kameruni, Nigeeriat, sisepõgenikud, kolmkümmend miljonit eurot ka toiduabile, elupäästeks inimeste puhul, kes on eriti raskes olukorras ja otsus kuusteist puudutab Afganistani kakskümmend miljonit eurot, kuna eh, seal on põud, Afganistanis ei sadanud piisavalt lund, nüüd on veepuudus, julgeolekuolukord on samuti kehv, seetõttu kakskümmend miljonit eurot suunatakse selleks, et aidata veega, aidata sisepõgenikke, aidata neid inimesi, kes on jäänud Afganistanis sõja jalgu samuti kuna Afganistanis, Stan ootab sel aastal miljard inimest äh, Pakistanist, Iraagist ja seetõttu on äh, rohkem toetust vaja koha peal. viis otsust siis äh, abivajajatele Aafrika riikides ja Afganistanis. esimest teen ettepaneku hääletada neid üheskoos ja hääletada ettepanekute poolt. suur tänu, raportöör, kas on küsimusi, tähelepanekuid? ma ei näe. ai, härra Dupre ei soovi poolt hääletada. hääletame plokina need viis ümberpaigutamist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vabandust, tegemist on siiski elektroonilise hääletusega, nii et hääletus on alanud. lõppenud kakskümmend neli poolt, üks vastu ja kaks erapooletut. ja nüüd saab sõna härra Ashford, kes räägib meile ümberpaigutamistest, mis puudutab regioonide komiteed, mida me käsitlesime eelmisel korral, aga raportöör soovib täiendada Euroopa Parlamenti, Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitee, Ombudsmani ja Euroopa Kontrollikoja viiskümmend, kakskümmend seitse artikli alusel ja palun, härra Ashford uh,. You... aitäh, härra esimees. nagu te ütlesite, on sellel nädalal mul ees terve rida ümberpaigutamisi, mis ei ole ükski problemaatilised. et ma tutvustan nad ükshaaval teile ette ära. esimene puudutab kom-, regioonide komiteed soovime üle kanda kuuskümmend tuhat eurot, et Jacques Delors'i hoones uue infosüsteemi, infosüsteemi rahastada. eelmisel nädalal lükati see edasi, nagu te mäletate, et sest ma soovisin lisavastuseid, vastused rahuldasid mind nimelt, äh, et äh, säästetakse äh, raha palkadelt, kuna inflatsioon Belgias eelmisel aastal oli madal järgmisena äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes soovib sada seitsekümmend viis tuhat eurot, et osaliselt maksta ekraanide eest Jacques Delors'i hoones, aga öö, äh, osaliselt ka selleks, et öö, äh, uuendada tehnoloogiat öö, koosolekusaalides. paar kommentaari. esiteks, ma olen küll valmis selle heaks kiitma, aga tehniliste seadmete öö, hulka kuulub ka hääletussüsteem majandus- ja sotsiaalkomitee koosolekutel, mis toimuvad tegelikult Euroopa Parlamendi hoones. mind üllatas see, et nad peavad meie hääletussüsteemi viletsaks. ning teiseks, kui me koostasime eelarve, siis kirjaliku tõlke puhul Ecosoc äh, ei olnud valmis järele andma, aga nüüd nad ütlevad, et äh, kirjaliku tõlke kuludest on võimalik kokku hoida sada seitsekümmend viis tuhat eurot, see on ka üllatav. kolmas puudutab Kontrollikoda, neil on seitse äh, ümberpaigutamissoovi, ma igat ühte eraldi ei tutvusta, suurem osa nendest on väikesed ja variraportöörid on saanud ka minu küsimused ja vastused. Ehm, kasutatakse lisaraha ehm, tootlikkuse tõstmiseks, ehm, näiteks on tehtud allhanked kirjaliku tõlke jaoks, Euroopa Parlamendil on üks ümberpaigutamise soov, et kaheksa ajutise lepinguga inimest värvatakse juurde, et kuna on tulnud lisatööd enne mandaadi lõppemist, eriti Briti saadikute jaoks ning neli lisaametnikku tuleb värvata, kes hakkavad töötama Euroopa Teadus- ja Meediakeskuses ning lõpetuseks ombudsmanil on üks üle, ümberpaigutamise taotlus seitsekümmend kuus tuhat Äh, äh, eurot. Äh, see puudutab Hiina tõõget. ja härra esimees, kuna siin probleemi ei ole, siis ma soovitan need ümberpaigutamise taotlused kinnitada. suur tänu, raportöör kuulasime ära teie toetava arvamuse kõigi nende ümberpaigutamiste osas ja kui vastuväiteid ei ole, siis võime need heaks kiita uh,. Thank you very much uh,, Mr Chairman, can I request? aitäh, esimees, palun hääletust ühe ümberpaigutamise osas, tahaksin hääletada kontrollikoja taotlust viiesaja kuueteistkümne tuhande euro osas, et see viib ähm, AB null seitse. nii, nii nagu selgituses on kirjas, nad tahavad sada viisteist tuhat kasutada selleks, et pakkuda eh, elektroonilisi eh, sülearvuteid eh, keskjuhtide tasemel, see ei ole hea maksumaksja raha kasutamise näide. see näitab ka viletsat Kontrollikoja eelarvestamist, eriti kui me oleme saanud, näinud nii palju ümberpakkutamise taotlusi, millest mitmed on tõesti küsitavad. Bien, eh bien écoutez, je... selge. palun, kolleeg. Vous avez la parole. Ja, dank u, eh, voorzitter. Uh, wij zijn in principe tegen. aitäh. me oleme nende ümberpaigutamiste vastu, mis puudutab ECA-d, Euroopa Kontrollikoda, siis ähm, seda me võime toetada, aga muus osas oleme vastu Très bien, donc on va. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? härra De Santos. Oui, je vous en prie, vous avez la parole. Euh, obrigado, president. Não, é muito rápido. Aitäh, härra esimees, teen lühidalt soovisin lihtsalt öelda, et ma nõustun raportööri ettepanekuga, aga, ja ma tahaksin eh, siinkohal ka tunnustada teid viimaste nädalate töö eest, eh, taotlesite uut eh, infot, esitasite lisaküsimusi, saite ka vastused, seetõttu hääletan ma poolt. kontrollikoda, koja puhul Äh, ei räägi me me äh, alalistest tööta-, töötajatest, neil on lisaülesanded ning seetõttu hääletan ma äh, poolt. kes veel soovib sõna? mitte keegi. head kolleegid, kinnitame need ümberpaigutamise taotlused ja hääletame nüüd äh, kontrollikoja äh, vastavat äh, teemat. A üks, üks, kaheksa. kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, erapooletuid ei olnud ja nüüd saab sõna Monika Olmaier, et lühidalt tutvustada teemat, mida me oleme juba kinnisel koosolekul eelmisel korral arutanud. aitäh, härra esimees. vahepeal on parlamendi administratsioon kõik vajalikud dokumendid äh, variraportööridele saatnud. me rääkisime ka sellest, et tulevikus peaks dokumendid piisavas koguses ja õigel ajal olema saadetud nii raportöörile kui variraportööridele. see puudutab äh, äh, samas äh, pole vaja saata kasutut infot aga kasu, vajalik info tuleb loomulikult äh, meie komisjoni saadikutele edasi saata. Ähm, turvalisuse suurendamise teema loomulikult on väga äh, delikaatne. ning äh, Louis Wise'i hoone puhul Strasbourgis räägime me turvalisuse meetmetest väljaspool maja, mitte ainult sees. et külastajad saavad oma eraldi akrediteerimiskeskuse, nii et see ei ole enam maja sees ning Strasbourgis praegu on ju keeruline üksikkülastajate ja külastajate rühmade akrediteerimine me kõik teame, mis külastajatega mõnedel päevadel Strasbourgis toimub. seega oleks mõistlik, et seda tehtaks parlamendi äh, äh, hoonest väljaspool. Äh, kakskümmend viis kuud peaks tööd kestma ning üks koma, üksteist koma kolm milja-, miljonit eurot peaks see maksma minema ning ma palun, härra esimees, et me hääletaksime selle ettepaneku poolt aitäh, proua raportöör. Äh, rohkem keegi sõna ei soovi, seega lähme hääletamise juurde. hääletus on elektrooniline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, üks vastu, kolm erapooletut. palju õnne raportöörile! härra Rüübik. ja tänke, hea Fõsit. aitäh, härra esimees. ma soovin selle hääletuse puhul ära märkida, et eh, MFF-i eh, arutelude puhul nõukoguga räägime me loomulikult ka sellest ühest töökohast Saksamaa ja Prantsusmaa on küll väga vastu sellele. seetõttu on minu arvates selge, et ja äh, Lissaboni leping ütleb ka selgelt, et see üks ametikoht peaks olema Strasbourgis, niisiis me peaksime ette valmistuma selleks, et Euroopa Parlament tõesti äh, tulevikus kolibki üleni Strasbourgi ning ma paluksin meie talitusi öö, öö, analüüsida, mida see meie praktilises töös tähendab, kui me Brüsselist lahkume. Monsieur, monsieur le, monsieur Rubik. härra Rüübik, isiklikult mul ei ole vastuväiteid teie soovituse osas, aga arvestades kellaaega ning piiranguid, arvestades, et me peame hääletusega lõpule jõudma juba kümme kolmkümmend, siis käsitleme seda teemat hiljem, aga igal juhul võtsime teadmiseks teie seisukoha. Euh, ja nüüd äh, räägime delegeeritud otsusest, millele Euroopa Investeerimispank on andnud tagatise Eh, see puudutab Iraani. tegemist on kahes osas hääletamisega. Eh, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt. esimene osa scrutin est clos hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks kahe vastu, teine osa, teine osa langeb ära. nüüd hääletame teksti tervikuna, mitte muudetud kujul. nimeline hääletus on alanud. Le scrutin est lõppenud, vastu võetud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm nelja vastu. ja sellega oleme me hääletusega lõpetanud. nüüd, mis puudutab äh, kinnisvarapoliitika teemat, millele viitas ka härra Rubik, proua raportöör, kas teil on meile mingit täiendavat infot anda? või siiski mitte? head kolleegid, kas teil on mingisuguseid muid küsimusi? ei ole? härra Debre, sooviksin teada, miks minu fraktsiooni seisukohta muudeti Äh, või kohta muudeti, me olime neli aastat äh, sealpool ja nüüd ma pean istuma siin esimest korda, tahaksin teada, millest lähtuvalt see ümberpaigutamine on toimunud. kas see on mingi edendamine või karistus või viga? Äh, kõik meist tunnevad ennast samamoodi, ainuke, kes ta koht ei ole muutunud, on esimehe koht muid küsimusi ei ole. järgmine koosolek toimub Strasbourgis ja millest võib saada ainus asukoht härra Rüübi teisel juulil esmaspäeval koos Econiga ja, ja minu arvates kümme kolmkümmend, kakskümmend nelikümmend viis. muid tähelepanekuid ei ole, selge, oleme lõpetanud.